ettepanekud sisalduvad protokollis, siis kui teil midagi selle vastu ei ole, siis need delegatsioonide liikmeteks nimetamised, me peame nad siis heaks